Brüsseliga on Strasbourgil teatud eeliseid, see on Saksamaale palju lähemal ja seetõttu on palju lihtsam leida alternatiivseid transpordivahendeid kui Brüsselis. aitäh, sellega oleme me siis äh, selle arutelu lõpetanud ja veel kord tahaksin teile meelde tuletada, et ma edastan teile täiendavat informatsiooni nii homme hommikul kui ka kolmapäeva hommikul möödunud äh, neljapäevase istungi protokoll on välja jagatud, kas kellelgi on mingeid kommentaare? jah, härra Kolniš. suur tänu, härra president, tahaksin viidata siin artikli, artikli sada seitsekümmend kaks protokollis siin punkt viis alapunkt kaks ja vastavalt artiklile sada nelikümmend viis ma katkestan oma sõnavõtu härra president, hääletati väga olulist resolutsiooni, mis mõistis hukka Prantsusmaa valitsuse poliitikat, mis ähm, seisneb selles, et äh, saadetakse riigist välja inimesed, kes on, viibivad seal ebaseaduslikult. see hääletus oli väga oluline, kuid äh, ometigi ei hääletatud nimeliselt. mina ja minu poliitilised liitlased kuulusime vähemusse, me hääletasime selle resolutsiooni vastu, kakssada nelikümmend parlamendiliiget hääletasid vastu ja meie äh, kuulusime sinna, kuid äh, proua Veronique Mathieu ja Jean-Pierre Audi on siiski öelnud, et me hääletasime selle resolutsiooni poolt, tegemist on veaga. ja sellest on saanud nüüd täielik riiklik vale, sellepärast et äh, sellele viitas ka äh, Äh, härra Pierre Lelouch, kes on Euroopa asjade Prantsusmaa minister ja Jean-Francois Copega Rahvusassamblees. oma hääletusselgituses üritasin ma vastu seista sotsialistide kampaaniale, miks ei hääletatud nimeliselt, vastupidiselt sellele, kuidas käitutakse tavaliselt. ma olen ju peaaegu lõpetanud nüüd selleks, et lihtsalt üritati varjata seda, millised puudujäägid on teistes fraktsioonides. aitäh nende tähelepanekute eest. daamid ja härrad, nagu ma aru saan, oli tegemist märkusega protokolli kohta ja ka isikliku avaldusega ja pigem oli see siiski isiklik avaldus, kas kellelgi on ka protokolli kohta midagi öelda, et tegemist on üheksanda septembri istungi protokolliga, kui e-, need on nüüd siis kinnitatud ja daamid ja härrad, mul on veel mõningat infot teile edastada